ja ka natsionalistlik egoism ja ka ülbus, mida me kohati samuti oleme nõukogus näinud. selle tulemuseks on see, et me kõik tegutseme liiga hilja, liiga aeglaselt, liiga vähe ja kõik eurooplased ka küsivad meilt, et et millal, kui mitte nüüd, on aeg üheskoos ambitsioonikalt tegutseda ja, ja kujundada Euroopa tulevikku, me peame arvestama sellega, et praegu miljonid eurooplased istuvad kodus isolatsioonis ja meie peame tõesti kiiresti tegutsema. suur tänu ja nüüd kolleeg Viisler-Lima pooleteiseks minutiks. selline pandeemia nagu Covid üheksateist on äh, kõige ennekõike tervislik äh, katastroof, me peame kaitsma inimelusid, vältima enneaegset surma, aga samuti see eeldab erakorralisi Äh, meetmeid meie ühiskonnast, aga samal ajal me peame kandma hoolt selle eest, et äh, meie põhivabadused ning demokraatia oleks kaitstud. riigid äh, võtavad erakorralisi meetmeid ning selle üle peab Euroopa Komisjon kontrolli teostama, Euroopa parlamendid peavad kontrolli teostama õigusloojate ja valitsuste üle rahvusvahelisel plaanil on see kriis välja toonud, kui oluline on meie sõltuvus meie põhilistest äh, tarbevahenditest, räägime me siin kas ravimitest või meditsiiniseadmetest või, või toiduainetest. sellepärast, et äh, milline on meie manööverdamisruum võrreldes Hiinaga, kui me sõltume kogu aeg Hiina maskitarnetest ja meie öö, äh, reaktsioonid siis, kui viirust üritati alguses maha varjata või kui Hiina ei soovinud Taiwan'i liikumist äh, rahvusvahelise kaubandusorganisatsiooniga, äh, olid, oli üsnagi äh, lahja. me peame kaitsma oma infrastruktuuri, oma tööstust, aga ka rahvusvahelisel areenil peame näitama üles solidaarsust teistega, näitama üles solidaarsust rahvastega, kes on kõige haavataval positsioonil. suur, suur tänu! Pitsula, palun pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra president. kui eh, on tahe, siis leitakse ka äh, lahendus. näiteks mitmeaastane finantsraamistik. praegu tundub see tõesti ebaoluline, kas me räägime ühest protsendist või ühest koma seitsmest protsendist, sest praegu me oleme silmitsi kõige suurema äh, kriisiga peale äh, tuhande üheksasaja kolmekümnenda aastat ja mida puut-, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika äh, fondi, siis siin me peame kasutama seda tõesti kriisi leevendamiseks, ühtekuuluvusfond tuleks kärpida kõige viimasena läbirääkimiste käigus me peame toetama eelkõige just tervishoiusektorit, me peame ka äh, pandeemia hankeprogrammiga tegelema ja me peame samuti ka maskide äh, reservi looma. samuti tuleks kasutada maaelu arengufondi, äh, sellepärast et põllumajandustootjad on kõige rohkem mõjutatud sellest kriisist ja kriisi mõjusid tuleb leevendada avaliku rahaga, aga neid vahendeid tuleb läbipaistvalt kulutada ja vastutustundlikult kõikidel tasanditel. ja lõpetuseks mina soovin toetada seda poliitilist kokkulepet, see kokkulepe oleks võinud küll võinud hõlmata rohkemat, aga samas nüüd on see ka äärmiselt oluline, sest me peame jõudma lahendusteni. suur tänu, kolleeg Pitsula ja nüüd pooleteiseks minutiks äh, kolleeg kaasa. suur tänu, härra president, me oleme silmitsi ühise vaenlasega, vaenlane, kes äh, väga palju ohvreid äh, tekitanud ja Euroopa kujuneb selles kriisis ja oluline on see, et me tegutseme koordineeritult oluline on see, et saavutatakse edusamme elu, inimeste elude päästmiseks ja majandusmõjud võivad tekitada isegi suuremat kahju kui kiirus ise äh,, viirus ise ja seetõttu me peame edasi liikuma selle ettepanekuga, me peame isegi kaugemale, me peame tegema rohkematki selleks, et toetada VKE-sid, meie majanduse selgrooga, nad peavad saama juurdepääsu äh, abipaketile ja me peame tegema rohkem ka selleks, et meie tervishoiusüsteemide tugevust äh, tõhustada. Äh, ESFF on kindlasti väga oluliseks vahendiks siinkohal ja me peame tagama selle, et vahendid jõuaksid abivajajateni ja me peame tagama kõike selleks, et uus fond ka järgmisel aastal käivituks, siis komisjon peab ka erakorraliste meetmetega välja tulema selleks, et fondi vahendid jõuaksid abivajajateni. meie kodanikud äh, sõltuvad meie tegevusest ja me ei tohi neid hätta jätta. aitäh! suur tänu, kolleeg Kaasa. ja nüüd kolleeg Tüpond pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, härra president komisjon alustas oma ametiperioodi loosungiga Euroopa Liit mis äh, liigub üheskoos edasi ja tõepoolest äh, Euroopa on edasi liikunud ja seetõttu me tulime välja ka uue meetmete paketiga ja ka äh, abipaketiga meie ettevõtjate ja kodanike jaoks liikmesriikidele oleme andnud suure paindlikkuse. ja nüüd me võtame uue meetmete paketi vastu selleks, et bürokraatiat vähendada, samuti mis puudutab ka lisafinantsabi tervishoiusüsteemile, aga mis on ka sellega seotud mõningas liikmesriikide tegutses kiiremini ja sellegipoolest mõned, tulemuseks oli see, et et ähm, tekkisid ebavajalikud pinged ähm, liikmesriikide vahel ja volinik ähm, liit, mis pürgib rohkema poole, jah, tõepoolest see on tabav, aga sellegipoolest me peame vaatama kui suurt ähm, ohtu tekitab ähm, viirus meie ühiskonnale, meie kodanikele ja ka meie naabritele, kes on väga palju kannatada saanud ja nüüd, kus me palume, et meie kodanikud jääksid koju ähm, ja hoiaksid distantsi üksteisega, siis me peame mm, lähtuma sellistest ühistest suund-, suunistest me peame saavutama tulemusi, nii et kindlasti võite olla kindlad, et me toetame teid Euroopa vastuste leidmises teie pandeemiavastases võitluses. jah, me võime pürgida rohkema poole, aga üheskoos me saavutame rohkem, aitäh. suur tänu, kolleeg Dupont. ja nüüd lõpetuseks komisjoni nimel saab sõna härra volinik Šefčovitš. Uh, suur tänu kui me, äh, kui ma viimati siin olin, siis me ülistasime kõiki meie tänase päeva kangelasi, arste, meditsiiniõdesid, politseitöötajaid, poetöötajaid, kõiki neid, kes aitavad vanureid ja kõige haavatavamaid inimesi. nii nagu proua Dupont ütles, me peame täna tänama ka meie kodanikke, meie kodanikke, kes on näidanud üles üüratut otsusekindlust, vastutustundlikkust, nad on austanud eeskirju, püsinud kodus pidanud sotsiaalset distantsi, mis on ka raske ülesanne, nad on äh, toetanud oma lapsi, teinud tööd kodudest. ja ma arvan, et äh, tänane arutelu on suurepäraselt näidanud, et Euroopa on oma ülesande kõrgusel. me kuulsime suurepäraseid näiteid sellest, kuidas äh, meie Euroopa inimesed ja liikmesriigid üksteist aitavad, kuidas me õpime selle kriisiga toime tulema ning kuidas me oleme valmis juba tegema ettevalmistustööd majanduse raputustele, majanduslikule raputustele, mis kindlasti järgnevad kriisile. ma tahaksin tänada kõiki teid, Euroopa Parlamendi liikmeid, teie energia kannatlikkuse eest, ma tahaksin tänada teid selle eest, et te aitate meil mõista, mida inimesed liikmesriikides tunnevad. Covid-19 kriis, seda peetakse äh, ka ähm, meie kiirendavaks mootoriks, mis toob meist välja selle, mis meis on head. Need kangelaslikud teod inimeste poolt, kes meie ühiskonna kriisi ajal jalul hoiavad, on suurepäraseks näiteks sellest, me oleme näinud ka seda, kuidas meie oleme pidanud otsuseid langetama kiiremini, olen nõus härra Muressaniga, kes ütles, et paari nädalaga ja nelja ja viie nädalaga suutsime me rohkem teha ära kriisi järelmõjude haldamiseks, kui me oleme suutnud teha viimase, viimaste aastate jooksul seoses finantskriisiga. aga äh, Covid on olnud veeks ka populismi ja libauudiste veskile, see on äh, seadnud ohtu demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja kõik me tunneme selle pärast muret, nii nagu austatud parlamendiliige Philip Lambertski ütles, meie Euroopa Komisjonis, võin teile kinnitada, oleme väga tähelepanelikud, vaatame, mis liikmesriikides toimub, meil on ähm, sidemed Ungariga, Poolaga, analüüsime kõiki võltsuudiseid äh, ja negatiiv, negatiivseid sõnumeid, mida levitatakse sotsiaalmeedias äh, ning äh, meiega tehakse koostööd. ja sellepärast nagu härra Gonzales Pons, proua Garcia Perez ja härra Solos ütlesid, Euroopa tuleviku üle otsustatakse täna. meil on vaja Euroopat, mis oleks teistsugune, patriootilisem, demokraatlikum ja tugevam. ja sellepärast tahaksin avaldada tänu kõigile teile, kes on selgelt toonud välja selle, et meil on vaja suuri investeeringuid. ma loodan, et te toetate meie esialgsete abimeetmete paketti aga see pole kõik. me kõik teame, et me peame investeerima, kõvasti investeerima meie majandusse, meie töökohtadesse, et kaitsta meie majandust äh, vaenuliku ja ebaõiglase maailma eest. meil on vaja Euroopa tuleviku Marshalli plaani, et meie Euroopa oleks ka tulevikus solidaarne säästlik, puhas, digitaalne ja vastupidavam, nagu paljud teie hulgast ütlesid. ainult sellisel moel saame me oma saatust Euroopas ise kujundada. me peame suunama oma pingutused tulevikku, kasutama ära meie ühtse turu potentsiaali, kasutama võimalikult hästi ära rohelist revolutsiooni, digitaalset revolutsiooni ning nende koosmõju ning äh, me peame ka kriisi õppetundidest õppima ja ehitama üles tugevama ja vastupidavama Euroopa. me oleme pidanud äh, varemgi sõltuvuse probleemidega tegelema ning me õppisime nendest kogemustest seda, et peame tegutsema strateegiliselt ning äh, peame äh, analüüsima, milliseid varusid on meil vaja tagada, me peame mõtlema, kuhu me tagame Äh, näiteks kõige olulisema meditsiinivahendid, ravimid ja kuidas me neid äh, ladustame. aga me peame ka äh, mitmekesistama oma tarneallikaid, ei, me ei tohi sõltuda ainult ühest riigist või ühest tarnijast me peame analüüsima põhjalikult seda, mida tuleb tööd toota Euroopas selleks, et tagada, et siis, kui meil on seda kõige rohkem vaja, siis on võimalik seda ka saada. ma arvan, et kõik kõik äh, tänased sõnavõtjad, kes äh, toonitasid seda, et meil on vaja strateegilisemat, ambitsioonikamat, ühtsemat lähenemisviisi, rääkisid õiget juttu ning me peame analüüsima ka seda, kuidas neid pingutusi rahastada. meil on vaja tugevat mitmeaastast finantsraamistikku, aga meil on äh, vaja ka nii-öelda eelarve eeslaadimist, meetmete eelkasutamist vahendite eelkasutamist, et me saaksime vahendid suunata sinna, kus neid on koheselt vaja, selleks et ära hoida edasised kriisid tulevikus. sellisel moel saame me, me majanduse jällegi jalule ning ähm, tagame oma kodanikele kvaliteetsed töökohad, nagu mainisid paljud siinkõnelejad, härra Potenga, proua De Lange, ja me sõltume teie toetusest selles töös, lugupeetud parlamendiliikmed, meil on vaja kaasaegset ambitsioonikat äh, vahendite eelkasutamist, võimaldamist, äh, eelarvet, mitmeaastast eelarvet, mis aitaks meil kriisist üle tulla, Euroopat uuendada ning äh, kriisi majanduslike järelraputustega toime tulla mitmed teie hulgast rääkisid isikukaitsevahenditest ja maskidest tahan teile kinnitada, et me töötame hommikust õhtuni, õhtust hommikuni, äh, Thierry Breton, teised äh, näevad kõvasti vaeva selle nimel, et äh, meie ühised hanked saaksid teoks ning meie arstidel, meditsiiniõdedel, kodanikel oleks vaja kõik, mida neil töös vaja on. tahaksin aplodeerida Euroopa tööstusele, üha rohkem ettevõtteid muudavad oma tootmissüsteeme, äh, asuvad tootma maske, desinfitseerivaid keele äh, või äh, ventilaatoreid, mida on ja, ja respiraatoreid, mida on vaja. Euroopa tööstus saab, suudab näidata, mida milleks nad on suutelised, ma olen selles veendunud. proua Riis tõstatas siin haavatavamate ja vanurite küsimuse. minu ema ja minu ämm Slovakkias on samuti selles olukorras, sellepärast kohandasime me Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks ning vaadakem töös kõik need vahendid läbi, vaadakem, mida me saame teha selleks, et tagada seda, et abi jõuaks nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad ja lõpetuseks reageeriksin kahele väga olulisele kommentaarile. proua härra Kaspari rääkis viiruse jälgimise rakendusest ja ma võin teile öelda, et me räägime siin Euroopa rakendusest, Euroopa äpist, kus kasutatakse ära Euroopa kõige parimaid ekspertteadmisi ja siin me ei tegele mitte inimeste jälgimisega, vaid viiruse jälgimisega ning loomulikult kavatseme austada täielikult isikupuutumatust ning see on vabatahtlik süsteem, anonüümne süsteem, mis peaks praktikas toimima nii, et et süsteem ise informeerib sind, et võib-olla sa puutusid kokku viirusega ning peaksid võtma majanduslik, vajalikke meetmeid. härra äh, Verhofstadt, proua Silva de Pereira ja teised rääkisid väga õigesti meie mitmeaastase finantsraamistiku majanduse taastamise pla-, plaanist, me kohandame ka komisjoni tööprogrammi sellest lähtuvalt ning tutvustame seda enne, kui aprillikuu saab läbi. koos nende meetmetega ja meetmetega, mida mainis proua von der Leyen, tähendavad, rakendame me üle küm-, kolme miljardi euro Euroopa eelarvest. meil on vaja veelgi enam olen teiega nõus, meil on vaja head mitmeaastast finantsraamistikku, aga me teame ka selleks, et selleks, et sinna jõuda, on meil vaja palju diplomaatiat äh, palju eeltööd, sellepärast et äh, sellised otsused on, peavad olema langetatud ühehäälselt ja sellepärast näeme vaeva, et meie ettepanek oleks ambitsioonikas, piisavalt ambitsioonikas, aga et seda saaksid toetada ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, sellepärast et seda on meil praegusel hetkel kõige rohkem vaja. me tahame mineviku õppetundidest õppida, tahame kasutada ära finantsvõimendust, tahame ära kasutada seda meie poliitilises tegevuses, mis on kõige paremini toiminud liikmesriikides ja ma arvan, et kõike seda võtame me arvesse oma oma järgmises ettepanekus, mille teile esitame. ja lõpetuseks, lugupeetud president, tahaksin tänada teid kõiki, tänada teid kõiki heade mõtete eest, heade ettepanekute eest, teie toetuse eest Te olete meid toetanud kõikidel nendel rasketel nädalatel ja ma usun, et koos teie toetusega ehitame üles uue Euroopa pärast seda traagilist kriisi, aitäh! suur tänu, härra volinik Šefčovitš ja ülemkogu eesistuja härra Michel palus ennast vabandada, ta pidi varem lahkuma. aga tema kolleegid väga tähelepanelikult kuulasid äh, meie arutelu ja annavad talle kõige olulisemad punktid edasi ja nüüd me katkestame praegu istungi ja jätkame kell kolmteist kolmkümmend ja nüüd soovin teile head isu, kuigi ma loodan, et olete ise toidu kaasa võtnud, sellepärast et siin on vist kõik kinni ja kohtume siis kolmteist kolmkümmend